punkt käib lihtsustatud menetluse järgi vastavalt kodukorra reeglile sada kolmkümmend kaheksa härra Skuuria raport Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta kaks tuhat üksteist. ma arvan, et äh, raportöör soovib praegusel hetkel sõna. jah, hästi lühidalt, proua president, suur tänu, et te mulle sõna andsite. ma tahtsin tänada parlamenti kõiki komisjone, kes töötasid selle eh, dokumendi kallal, ma tänan raportööri, ma tänan kõiki variraportööre, kes mind aitasid. mulle tundub, et see raport, mille me ette valmistasime, näitab, kuivõrd oluline on vabatahtlik tegevus. sada miljonit inimest kogu Euroopas eh, on vabatahtliku tegevusega seotud iga päev ühel või teisel moel Nad töötavad ühenduse ja teiste inimeste huvide nimel. me võitleme selle eest, et nad saaksid rohkem raha. me tahame, et eh, igal pool nende assotsiatsioonid eh, suureneksid ning ma tänan eesistujat eh, Rootsit selle töö eest, mida me oleme koos teinud. mulle tundub, et see aasta näitab, et parlamenti ka huvitab väga see sektor. seda on defineeritud kui meie ähm, kui meie ühiskonna selgroogu. suur tänu. ja nüüd eh, toimub üks hääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on vastu võetud. Eh, õnnitleme raportööri järgmine on eh, Herbert Rooli raport Euroopa ühend-, see puudutab Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist teadustehnoloogilist koostööd. Eh, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud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 ma hääletasin jah, aga minu eh, masin ei töötanud, see on kirja pandud ja me saadame teie juurde tehniku. järgmine on eh, lihtsustatud menetlus, Herbert Rauli raport rahvusvahelise energiatõhususe eh, alase koostöö partnerluse pädevusraamistiku ja memorandumi osas. nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes ja see on täpselt samamoodi vastu võetud. õnnitlen raportööri. järgmine päevakorrapunkt puudutab resolutsiooni e ettepanekut Välisasjade komisjonist kahe tuhande üheksanda aasta laiendamisstrateegia osas. E, eraldi hääletus, esimene lõik, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me võime loomulikult seda kontrollida, elektrooniline kontroll, muudatusettepanek number kuus, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes ja see on tagasi lükatud. muudatus number üks, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. muudatus kaksteist, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatus number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üksteist, nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. number seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et seda me peaksime kontrollima. muudatus kolm, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. ja see on vastu võetud. nüüd me läheme edasi eh, kolmeteistkümnenda muudatusettepaneku juurde, poolt, vastu vabandust, eh, nimeline hääletus, eh, hääletus algab kolmeteistkümnenda osas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatus neli. kes on poolt? vastu? erapooletud? ma arvan, et me peame seda kontrollima, hääletame neljandat muudatusettepanekut kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. ja see on tagasi lükatud. viies muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus neliteist, nimeline hääletus. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. ja see on vastu võetud. muudatus kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud?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 vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. E, kaheksas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me võime seda kontrollida. elektrooniline hääletus, muudatusettepanek kaheksa kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime, kui te soovite. nüüd me kontrollime muudatusettepanekut kümme. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. ja see on tagasi lükatud. nüüd eh, C kahes osas, eh, kes on poolt, esimese osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. ja nüüd me hääletame kogu resolutsiooni ettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kallid kolleegid mul veel üks teadaanne